Allora, anche se siamo pochi, direi di cominciare. C'è un'ampia giustificazione per l'Italia. tere hommikust! me alustame väikese hilinemisega, aga äh, hakkame siiski pihta, meie hilinemisel on ka oma põhjus, kõik need traktorid ja meil on väga raske olnud siia kohale jõuda füüsiliselt, aga nüüd siis lõpuks hakkame pihta viime, viin teid kurssi koordinaatorite kohtumise tulemustega, mis toimus eile õhtul. kahe tuhande neljateistkümnendaks aastast rääkisime Tšaskovski ja härra Gualtieri on raportöörideks siis statistika arvamuse puhul. paluti minul, meie komisjoni esimehel, koostada arvamus ja me pidime hääletama selles küsimuses, aga see läks päevakorrast välja. ja mul on endal väike palavik, nii et võib-olla ma pean siit lahkuma ja paluma aseesimehele oma ülesanded üle võtta. ja juhtkomisjoni raportöör annab meile arutelu kuupäeva ja hääletuse kuupäeva ja meie komisjon esitab juri komisjoni raporti kohta oma arvamuse, mis puudutab siis äh, komisjoni seadusandlikku volituste delegeerimise kohta, see on praegu meil arutelu on edasi lükatud järgmise, järgmiseks kohtumiseks ja uue raporti projekti esitleb meile härra Tahv nõndanimetatud Tšehhi protokolli kohta. siis paluti artikli sada viiskümmend üheksa tõlgendust meil oli vaja meie õigustalituse arvamust, ähm, mille kohta esitlesime ka asjakohase taotluse ja koos Jüri komisjoniga äh, analüüsime me ka ähm, seitsmenda kodukorra artikli muutust. ja immuunsuse võtmist puudutab see siis äh, ühiskomisjon äh, eeskiri viiskümmend üks ning Stockholmi programm viis äh,, artikkel viiskümmend üks äh, libe ja juri käsitlevad seda, meid kaasatakse protsessi ja kui Stockholmi programmi hakatakse vastu võtma, siis äh, tuleb läbi viia, enne seda toimub meil ka seminar kohtumine Brüsselis. Firenze instituut on kohal Euroopa tasand, räägitakse Euroopa tasandi ja demokraatliku poliitilise kultuuri äh, edendamisest ja lõpuks pärastlõunal räägitakse äh, valimistest erinevatel tasanditel, kohalikul, piirkondlikul, äh, riiklikul ja Euroopa tasandil ja analüüsitakse ka äh, uurimust, mille Uudo tellis meie komisjonile mõnda aega tagasi. nii palju siis eilsest koordinaatorite koosolekust. Läheme nüüd edasi tänase järgmise päevakorrapunkti juurde, äh, mitmetasandilise valitsemise põhiseaduslikud probleemid Euroopa Liidus, raportööriks on härra Gualtieri. kirjalikku dokumenti ei ole, loodetavasti äh, äh, see dokument jõuab meieni aegsasti, kuid meil on kohal härra Tšaskovski ja härra Gualtieri, härra Tšaskovski, palun tere hommikut! mul on väga hea fraas alguseks, me töötame meie töödokumendi kallal. Äh, just seda me teemegi, nii see on. ja meil on asjad kontrolli all, oleme paika pannud, mida me tahame saavutada, mitmetasandiline valitsemine on äh, hästi määratletud, oleme püüdnud seda kontseptsiooni pisut täpsustada ja nagu me oleme oma endiste, eelmistel komisjoni koosolekutel juba äh, rääkinud, äh, tahaksime me äh, kasutada ära olemasolevate aluslepingute kogu potentsiaali ja analüüsime, mida on võimalik saavutada, kasutades juba kehtivate aluslepingute tingimusi. midagi uut seal ei ole, sellepärast et kogu Euroopa Rahaliidu arutelu keerleb selle ümber, me peame analüüsima, milline on olukord praegu ja siis heitma pilguga tulevikku, vaatama, millised on vajadused aluslepingute muutuseks ja me räägime siis üksikasjalikult sellest, kuidas on võimalik valitsemist Euroopa Liidus parandada, kasutades ära kõiki võimalusi, mida lepingud meile pakuvad, seda majanduspoliitika valdkonnas, sotsiaalpoliitika valdkonnas, suhetes Euroopa Keskpangaga. Need on valdkonnad, mille kallal me tegeleme, millega me tegeleme meie komisjonis oma arvamusi koostades legitiimsus, tõhusus, äh, läbipaistvus Euroopa poolaasta puhul, pangandusjärelevalve sektor, kõik need on ju teemad, millest me Rahaliiduga seoses, Rahaliidu parandamisega seoses palju räägime. püüame ka heita pilku tulevikku vaadata, millised on äh, fiskaalliidu ja võib-olla poliitilise liidu võimalused tulevikus. ja püüame siis ähm, kaaluda ka võimalikku lepingu muutust tulevikus, teha ettepaneku erinevate sammude kohta, mis täiendaksid meie praegust tegevust tulevikus äh, ja sõnaga analüüsime võimalikku lepingu muutust. püüame jõuda järeldusteni, öelda konkreetselt välja, mida me soovime saavutada, koondades kõik erinevad elemendid meie eelnevates seisukohaavaldustes ähm, ja ammutades inspiratsiooni kogu infost, mida me oleme saanud oma kuulamiste käigus, me tahame Euroopa lõimimisprotsessi äh, soodustada, kuid samas äh, toonitame, et me ei loo midagi muud, midagi uut, äh, ei taha kalduda valitsusvaheliste suhete teele, sellepärast et meie meelest on selline lähenemine aegunud oma töödokumendis räägime ka killustamise ohust ja sellest, et ükskõik, milline see mitmetasandiline valitsemine ka ei oleks, äh, otsused peavad olema vabatahtlikud äh, ja uusi institutsioone juurde ei tohi luua. lisaks meie eesmärkide paikapanemisele lähitulevikus peame me heitma pilguga kaugemasse tulevikku ja rääkima, mida meie parlament arvab kaugemast tulevikust. ja siin me võtame ka Sherbade läbirääkimist, läbirääkimistulemusi arvesse. ja mida me nüüd siis edasi teeme, mille kallal me veel töötame? analüüsime, milliseid konkreetseid punkte kaasata meie dokumente, peame analüüsima olemasolevaid äh, lepinguid, see ei ole väga äh, lihtne, sellepärast et pole päris selge, mida võib äh, teha lepingutest lähtuvalt, mõnikord on meil vaja ambitsioonikuse eesmärgil lepingu muutust igal juhul. võib ana-, tuleb analüüsida seda ja ka tuleviku analüüsimine on oh, ei ole just kergete killast. ja nii palju siis sellest tööst raporti kallal. oleme oma tööd korraldanud nii, et kavatseme esitada teile töödokumendi, mitte raporti kui sellise, sellepärast et me tahaksime rääkida selle dokumendi ülesehitusest ja eesmärkidest enne, kui me selle lõppülesehituse paberile paneme. sellisel moel loodame tagada seda, et meie komisjon võimalikult arvukalt toetab meie töö tulemust ja et see kajastab tõepoolest seda, mida me soovime lähitulevikus ja ka kaugemas tulevikus. suur tänu, härra Saskovski. väga kasulik ülevaade siin meil minevikust ja tulevikust. härra Kolteeri, palun ma lisaksin ka omalt poolt paar sõna Rafali sõnavõtule. täpsustaksin ajakava. Van Rompuy raportist lähtuvalt peaksime me tõesti tööd tegema Tyssoni raportiga oleme me juba tegelikult tööga pihta hakanud. ja äh, seetõttu me ei tahaks liigselt kiirustada selle töödokumendiga, lükkasime selle esitamise edasi, samal ajal enne kui äh, raporti esitame, teemegi tööd selle töödokumendi kallal, AFCO sekretäriaat on oma tööga äh, juba peaaegu ühele poole jõudnud, nii et loodetavasti on meil võimalik äh, teile esitada see rap-, töödokument juba järgmisel kohtumisel, siis äh, mina tahaksin rääkida pisut põhjalikumalt mitmetasandilise valitsemise eelistest meie töödokumendi kavand äh, Äh, paneb äh, täpselt paika, milline on mitmetasandilisuse ja mitmekihilisuse vahe ja mitmekihilisus toob meile uue dimensiooni sisse. ja me siis peame analüüsima, kas multi-level või multi-tier on äh, õige mõiste, mis on äh, nende tugevad küljed, eelised, meie siin äh, eristame euroala riike ja euroala väliseid riike, mis on iseenesest mõistetav, kuid samas poliitiliselt ja mitte ainult poliitiliselt, vaid ka institutsiooniliselt on tekkimas suurem lõhe, erinevus riikide vahel, kes on vabatahtlikult otsustanud välja jääda erandkorras, kuid ähm, ja riikide vahel, kes tegelikult soovivad äh, euroga liituda. ja ma arvan, et me peaksime oma Äh, mitmetasandilise või kihilise valitsemise analüüsis ka seda arvesse võtma. Äh, ja ka rahandusega seoses, äh, kui me räägime rahastamisest, tuleb seesama erisus välja, ka fiskaalkokkuleppe puhul pisut teistmoodi kui see, mida mina kirjeldasin, Taani on vabatahtlikult otsustanud välja jääda, Tšehhi Vabariik on välja jäänud. mina ei ole suur fiskaalkokkuleppe fänn, aga institutsioonilisest seisukohast on oluline see, et fiskaalkokkuleppega luuakse de facto uus institutsioon Äh, euroala tippkohtumine. mis on avatud. Te äh, võite tutvuda artikliga kaksteist selles kontekstis, äh, mille eesmärgiks oli erandiga riikide kaasamise soodustamine euroala tippkohtumine on äh, kogu, millest me ei saa ei üle ega ümber ka Euroopa Parlamendis. sellel on äh, tugevam poliitiline staatus kui eurorühmal. nii et äh, need kolm mitmekihilist formaati ja erisused äh, sõltuvad sellest, millise äh, rahaliidu valitsemisega meil on tegemist. kantsler Merkel rääkis äh, stabiilsuse ja kahekordse tugevuse liidust, äh, seda me küll oma definitsiooni ei kaasa, aga sisuliselt äh, võib öelda, et tegemist on eeskirjade liiduga, kus rahaliidu juhtimine tugineb eeskirjadele. ja siis turujõud peavad kandma hoolt selle eest, et äh, maja majandus toimiks nende eeskirjade poolt seatud raamides ja valitsused äh, saavad siis rohkem eeskirju vastu võtta ja sel võib rakendada täidesaatva föderalismi määratlust. ja sellise määratluse puhul võib öelda, et praegu kehtiv lepingust lähtuva mitmetasandilise valitsemise määratlus nagu artiklis sada kolmkümmend kuus on piisav selleks, et äh, erinevalt arengulisi erinevusi kajastada nii et neid instrumente kasutades on meil võimalik oma tööd teha nagu kord ja kohus. ja kui me tahame siia tuua sisse uusi, uut fiskaalvõimaldust, võimekust ja ressursside dimensiooni ja kui poliitiliselt tundub võimatu kahekümne seitsme liikmesriigi äh, osalusel saavutada sellist, äh, sellised, sellist volituste suurendamist, siis äh, ootab meid ees tundmatu maa. peame analüüsima erinevate tasandite, erinevate kihtide erinevuste vahel kus äh, ei lähtuta mitte ainult eeskirjadest, äh, vaid ka äh, erinevatest ressurssilistest võimalustest. see on valdkond, mida peaksime põhjalikumalt käsitlema oma raportis. ja ma arvan, et üks tulemus, võimalik tulemus oleks, et ähm, me ei ehita müüri euroala, euroala väliste riikide vahel, vaid ähm, pigem rõhutama euro pluss riike ja isi, vabatahtlikult välja jäänud riikide vahel. oma teekaardis peaksime me põhjalikumalt vaatama, millised äh, on ähm, praeguste lepingute puhul võimalused sellise mitmekihilise fiskaalvaldkonna äh, valitsemise äh, puhuks, meil on mitmeid äh, erinevaid mudeleid ühelt poolt tugevdatud koostöö, eelarveprotsess, eelarvemenetlus, äh, konkreetselt äh, eelarve küsimustes. Äh, me peaksime täpsustama seda, mida me oleme juba arvamuses öelnud võimaluste kohta praeguses lepingulises raamistikus proua Tysoni raportis on juba seda, sellega tegeletud, me oleme öelnud, et konvent on võimalik mitte praegu, aga, aga pärast valimisi kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja me peaksime selleks alustama ettevalmistustööd. seega peaksime ka meie hakkama mõtisklema selle üle, kuidas lepingu võimalik muutus mitmetasandilist valitsemist parandaks nii, et me ei analüüsiks mitte ainult e-, eri, eeskirjade raamistiku erinevusi, vaid ka ressurssidega seotud erinevusi. see on siis meie töö seis praegu ja loodetavasti ka kolleegidel on omalt poolt midagi panustada meie töösse. suur tänu! härra Tahv, teil on sõna. suur tänu, esimees. ja suur tänu meie kaasraportööridele väga inspireerivate sõnavõttude eest. mul on ka omalt poolt mõned märkused, mis äh, ma loodan, aitavad meil saavutada lausa hiilgava raporti, äh, sest et see raport peab olema hiilgav parlamendil ei ole aega teha põhjalikke ettevalmistustöid konvendiks. ma küll tean, et konvent tuleb kokku alles kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kuid ähm, meil on mitmeid segavaid asjaolusid vahepealse aja jooksul ja mida paremini Euroopa Parlament on ette valmistunud enne, kui valimiskampaania pihta hakkab, seda tugevama mulje suudame me jätta, kui äh, konvendi protsess pihta hakkab. ma leian ka, et me peaksime hakkama avaldama oma esimesi mõtteid äh, selle valdkonna kohta. komisjon on ähvardanud äh, poliitilise liidu kohta oma kava esitamisega järgmisel aastal, oma esialgse kava ja me peaksime oma suhetes komisjoniga tundma, et oleme tugevatel alustel ja selline raport, nagu me praegu, mille kallal me praegu töötame, on suurepäraseks võimaluseks seda saavutada. detsembri ülemkogus järeldustes poliitilise liidu kohta tõenäoliselt äh, võtavad äh, ka peaministrid äh, kohustuse kahe tuhande viieteistkümnendal aastal lepingu muutuse protsessis osaleda, kuid sellega luuakse ka selline ettevalmistav mõtiskelu etapp, milles ka parlamendil on tähtis koht kui saavutatakse kokkulepe, et äh, poliitilist äh, lõimimist äh, tuleb süvendada, peaks Euroopa Parlament selles protsessis osalema. Prima Merkeli kõne siin parlamendis paar-kaks nädalat tagasi ja üllatas mind tema äh, eelmine prüges peetud kõne, kus ta rääkis äh, ühenduse meetodist. Äh, ja tema lähenemine tundus väga valitsusvahelise lähenemise lembene. tundus aegunud, paistab, et Merkel ähm, teeb edusamme, ta rääkis äh, muuhulgas äh, ka Euroopa Parlamendi olulisusest äh, oma uues kõnes ja selle ja paistab, et Saksamaa lähenemises on toimumas teatav muutus ning ma leian, et selleks, et märgist, märkida ära seda muutust, peaks Euroopa Parlament omalt poolt vastu tulema ning kinnitama euroala liikmetele, et meie oleme valmis ka oma tööd kohandama nii et me võtame arvesse fiskaalpoliitiliste otsuste eripärasid euroala äh, puhul. ja võib-olla võiksime moodustada euroala järelevalve komisjoni ja äh, meie majanduskomisjoni juurde ja loomulikult lõppsõna ütleb ikka täiskogu koos kõigi täiskogul osalevate äh, parlamendi liikmetega, kuid äh, eeltöö võiks ära teha konkreetne euroala järelevalvekomisjon. ma arvan, et te võiksite sellest oma raportis rääkida, ma arvan, et ei ole võimalik vaadata mööda selle mitmetasandilisuse äh, aspektist ka Euroopa Parlamendi tegevuses. ja ajalehti lugedes näeme, et äh, rahvusriigid tahavad oma positsioone tugevdada Šotimaa, Katal-, Kataloonia. ja nii edasi ja me peaksime analüüsima, kuidas me saab, kuidas toimida sellise täiesti legitiimse äh, rahvus, äh, rahvuste äh, ärkamisega, ilma et seejuures liikmesriikide arv peaks kasvama alternatiive siin on, mina isiklikult toetan endiselt omaenda tehtud ettepanekut Euroopa Parlamendi riigiüleste nimekirjade kohta ja see on üks osa juba valimiskorrast suuremates liikmesriikides, Poolas, Hispaanias äh, selline mitmetasandilisuse ja ma arvan, et sellest võiksite samuti oma raportis kõnelda. ja liikmesriigi rolli tuleks kohandada selge ettepanek äh, väikse komisjoni näol, väikse komisjoni abil oleks üks võimalus. Lissaboni lepinguprotsessis äh, läks see võimalus meil kaduma, peaministrid proovisid äh, anda endast soovisid oma lähenemist läbi suruda, kuid see ei läinud äh, läbi nii et äh, järgmisel aastal peaksime me väikese komisjoni mõtet äh, toetama. Äh, selle väikese komisjoni äh, puhul äh, nimetaks komisjoni presidendi ametisse Euroopa Parlament. see vähendaks sidet riigi ja nende komisjoni vahel äh,, nende voliniku vahel. mis on meie poliitilist tööd ja seadusandlikke pingutusi äh, õõnestanud. ja neljas element, mida ma tahaksin näha selles dokumendis Norra, Šveitsi ja Türgi olukord kõigil kolmel riigil on ähm, mitte piisavalt äh, stabiilsed ja reguleeritud suhted Euroopa Liiduga ja ma arvan, et rääkides mitmetasandilisest valitsemisest, võiksime mõelda ka sellele, kuidas me saaksime parandada lepingus ja määratle lepingus äh, sellist äh, assotsieerunud äh, liikmesust. nii, et riigid, võib-olla mitte Türgi, aga, aga riigid, kes ei soovi Euroopa Liiduga liiku-, liituda, oleksid äh, eraldi riikidest, kes soovivad liituda. me peaksime eristama neid riike, kes on valmis föderaalsel teel veel sammukese edasi minema ning ähm, võtma kohustusi püsivateks äh, kohust-, püsivate, püsivaid kohustusi Euroopa Liiduga seoses. ma arvan, et äh, see töö oleks vajalik. suur tänu. suur tänu, härra Duff järgmisena ja viimasena on nimekirjas äh, kolleeg Brons. suur tänu, tegelikult on mul üks küsimus ja tõusetus see küsimus mul seoses sellega, mida ütles härra Gualtieri, et tegelikult ei ole peamine erinevus seitsmeteistkümne euroala riigi ja kümne sinna mittekuuluva riigi vahel, vaid pigem Ühendkuningriigi ja ülejäänud üheksa vahel, kellel ei ole opt-out'i, kellel on ajutine erand ähm, euroalasse astumise osas antud ja minu küsimus on, et kui veendunud te olete praegu, et need kõik ülejäänud üheksa liiget siiski liituvad euroalaga ja kui mõnel tekib kõhklusi, kas siis on selles masinavärgis mingisugune neid selleks suruv meede, ma küsisin härra Boroso käest sedasama küsimust laiema küsimuse käigus, aga ta sellele osale keeldus vastamast kui te nüüd olete veendunud, et üheksa pluss tulevased liikmed kõik tõesti lõpuks euroalaga liituvad, siis Ühendkuningriik äh, liitunud liikmena võiks tegelikult vältida seda teie mitmetasandilise valitsemise probleemi, sellepärast et kõik äh, täisliikmed oleksid euroalas ja ei tekigi vajadust äh, enam erineval tasandil juhtida asju ma ei tea, kas ma nüüd ütlesin, kas ma sõnastasin oma küsimuse piisavalt selgelt, aga härra Scholz on palunud sõna veel. suur tänu, härra esimees, ma tean, et aega on napilt, aga see arutelu tegelikult on väga oluline ja muidugi ka väga huvitav ma arvan, et põhi, põhiseaduskomisjonina peaksime meie keskenduma rohkem konkreetsele menetlusele täna. ja sellele, kuidas äh, sillutab see siis omakorda tulevikuks äh, tee mitmetasandilisele valitsemisele Lissaboni lepinguga on äh, integratsioonireeglid oluliselt muutunud võrreldes Maastrichti lepingu sätetega. ja tähendab see seda, et kui me kavatseme samas vaimus jätkata, siis me peame mõtlema sellele, et milliseks majandus- ja rahaliit kui kakskümmend seitse praegu, praegust liikmesriiki liituvad euroalaga ja me peaksime tõesti valikuvariandina pigem rõhuma sellele, et kõik need riigid liituvad. ühtse vääringu vastuvõtmisest alates oleme me mõelnud äh, sellele, kuidas äh, see kõik peaks viima Euroopa majanduste tasakaalustumiseni ja mida me kavatseme teha siis, kui see nii ei peaks minema. ja seega praegu tuleks mõelda sellele, kuidas äh, panna paika õige struktuur olemasolevatele mehhanismidele. tõsi see on, et aluslepingu osas tuleb muutus sisse viia või vähemalt tuleb sõlmida kokkulepe, selle kohta, et äh, oleks äh, ühiskonnas laiemalt võimalik vähemalt arutada neid asju, nii et kuidas kogu see struktuur oleks äh, demokraatlikum. ja paar märkust veel sellesama punkti kohta. ma tean, et me peame ennast paremini kohandama reaalsusega praegu on euroalas seitseteist liikmesriiki, aga mis saab nendest liikmesriikidest, kes ei ole seal praegu, kas nendel on õigus otsustada siis euroala riikidega samal tasandil Euroopa majandusi puudutavates küsimustes? näiteks kui me ütleme, et ühtne vääring nõuab meilt ühtsat eel-, ühtset eelarve- ja maksupoliitikat, eeldab ühtseid sotsiaalseadusandluse norme, sellepärast et tasakaal erinevate euroala riikide vahel eh, tuleb kuidagi saavutada. kuidas me võtame siis paati need riigid, kes ei ole praegu euroala eh, sees, kas nendel on õigus eh, kaasa rääkida selles, mis toimub? see on asi, mil, mille osas minu meelest tuleks nõu küsida ka rahvalt laiemalt Euroopa Parlament on ju ometigi see, kes äh, sõl-, äh, kes on seoseks äh, eurooplaste ja Euroopa institutsioonide vahel. kui me tahame eurot laiendada ja toestada majandus- ja rahaliitu, siis peame me tõesti nõu küsima kodanikult, tegemist ei ole mingisuguse föderaalse superriigiga vaid küsimus on meie jaoks väga selge, kuidas me oma eesmärke peaksime saavutama, kuidas oma ülesandeid täita, kuidas kaasata kogu sellesse, sellesse protsessi ka liikmesriigid. nagu ütlesin, ma saan aru, et aega on vähe ja sellega ma piirdun, kui ma tahan, et meie fraktsioon oleks ähm, kaasatud sellesse töösse, mis on veel vaja ära teha. suur tänu! ja ma nüüd annaksin äh, sõna kahele kaasraportöörile, härra Gualtieri, teie võib-olla esimesena, teiepoolsed märkused. ma ei saa äh, kahjuks vastata kõikidele tehtud märkustele täies mahus äh, minu meelest on tegu olnud kindlasti väga huvitava aruteluga, näitab see seda aga ennekõike, et meil on vaja veel aega, et nendest olulistest asjadest rääkida. töödokument, mille me te oleme, mille me teile oleme esitanud, on aluseks äh, nendes aruteludes. lühidalt sellest, mida ütles Andrew. ma arvan, et esimene märkus, nimelt see võimalus, et parlament kohandaks ennast uue ja tugevama äh, rahaliidu struktuuriga, on väga oluline. me peame sellega tõesti arvestama olen nõus ka sellega, et äh, institutsionaalsest vaatevinklist oli Merkeli kõne küll äh, vaks edasi võrreldes prüges peetud kõnega, ja ma hindan kõrgelt äh, seda, et ta avaldas toetust ühenduse meetodile, kuid äh, ma arvan, et äh, meil ähm, põhimõtteliselt siiski Euroopas levib praegu kaks nägemust Euroopa üle üks siis institutsioonide põhine ja teine vahendite põhine. aga ma arvan, et see element tuleb kindlasti jah, meie raportisse sisse tuua, et mida see tähendab Euroopa Parlamendi jaoks erinevates äh, valitsemisraamistikes komisjon äh, ilma aluslepingute muutmiseta järgmise äh, mandaadi ajal, see küsimus tuleb ka raportis võtta vaatluse alla ning ei tohi unustada ka seda, et äh, võib-olla peaks tõesti kaaluma seda, et tekib äh, uus nii-öelda assotsieerunud liikmete kategooria. see on üks äh, võimalik lahendus, mis võib sündida sellest äh, praegusest äh, mitmetasandilise valitsemise ja rahaliidu alasest arutelust. nüüd, mis puudutab regionaalset aspekti, selles osas on mul natukene suuremaid kõhkluseid, sellepärast et see läheb nüüd juba mitte mitmetasandilisele, vaid mitte mitmeastmelise valitsemise suunas mingid elemendid sellest me peaksime raportisse võib-olla võtma, aga me sellest ei ole varem rääkinud, see on täiesti uus ettepanek. härra Prons, teie küsimus? asi ei ole selles, kui veendunud me oleme, vaid äh, nii on see lihtsalt kirjas aluslepingutes, nendel riikidel lasub äh, juriidiline kohustus äh, loomulikult äh, meil on äh, juriidilises mõttes täiesti selge erinevus nende riikide vahel, kes äh, on endale võtnud kohustuse euroalaga liituda ja selle riigi vahel, kellel on erand antud euroala osas. poliitilise tahte tugevus on loomulikult seotud siseriikliku demokraatia tsüklitega aga see ei muuda mitte kuidagi ühegi liikmesriigi juriidilist äh, staatust. muidugi see sõltub äh, minu meelest ka meie suutlikkusest äh, rahaliidu valitsemisstruktuure toestada. ja see on otseselt seotud sellega, et kuidas tulla välja praegusest kriisist. et äh, euroala liikmelisus ei oleks mitte ainult poliitiliselt, äh, vaid ka majanduslikult äh, atraktiivne. härra Scholz, äh, teie sõnavõtuga ma põhimõtteliselt olen nõus ja kindlasti me kavatseme haarata kinni teie soovist aktiivselt osaleda selles arutelus. suur tänu. suur tänu, ja härra Tšersaskovski äh, järgmisena. Ähm, ma lugesin Van Rompuy haikut võib-olla võtab see ilusti kokku tänase arutelu. Ähm, aga äh, Robertoga ilmselt äh, läheb meil see töö suhteliselt libedalt, sest et nõu on antud päris hästi. ma arvan, et selle raporti lõppversioon saab olema päris äh, hea väga oluline on, et me mõtleksime tuleviku konvendi, vabandust, konvendi teemal enne järgmise aasta valimisi väga tõsiselt äh, ja peame kuidagi ju reageerima ka härra Van Rompuy äh, seisukohavõttudele ja võib-olla tegema seda konstruktiivsemalt kui äh, läbi haiku. mis puudutab Euroopa Komisjoni, juba tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal Tendency raportis äh, joonistati äh, mõned äh, nendest ettepanekutest, millega me üritame praegu maadelda välja. nelikümmend aastat, need argumendid on kõik juba vanad argumendid, aga me teame, kuidas asjad läksid viimane kord pärast konvenditööd valimistel Iirimaal ja nii edasi nii et ma tahaksin viidata sellele, et kõiki poolt- ja vastuargumente oleme me kuulnud äh, sadu kordi, aga põhiküsimus on selles, kas seda mõtet kui sellist üldse toetatakse. parlamendina võime me selle välja pakkuda, aga tuleb leida siiski kõige parem hetk, mis muudutab, puudutab mitmetasandilisust Euroopa Parlamendis, siis te teate, mis minu seisukoht on veel pool aastat tagasi äh, tundus, äh, et selline mõte meie kojas äh, toetust ei leia, on siiski see nüüd saanud toetust väga paljude mõjukate inimeste poolt aga ma jätkuvalt arvan, et see ei ole hea mõte, ei ole hea mõte sellist valikut teha, eriti praegu. sest et asi ei puuduta mitte ainult majanduskomisjoni, vaid terve koja tulevikku ja ma tõesti arvan, et äh, kuigi rahaliidu mõttes ma olen nõus äh, Robertoga selles osas, et me peaksime mõtlema nendele, kes äh, on nii-öelda sees euroalas, nimelt, et nad ei ole loobunud võimalusest liituda, aga ma arvan, et kui, mis puudutab Euroopa Parlamenti, siis meie siin, kõik need riigid, kes esindavad nii euroalasse kuuluvaid kui ka sinna mittekuuluvaid riike, ja ka need riigid, kellel on nii-öelda püsiv äh, erand antud euroalasse liitumisse, jääksime objektiivseks ja ma arvan, et see ei oleks väga hea pretsedent, kui me räägiksime mitmetasandilisest valitsemisest meie parlamendi sees ja ma ei tea, kas see ka juriidiliselt oleks võimalik. mis puudutab nüüd assotsieerunud liikmelisust, siis tegelikult siin äh, sõltub kõik sellest, et kuidas seda asja nähakse kui me tõesti nendest riikidest mõtleme nüüd, kes praegu liikmelisuse osas läbirääkimisi peavad, loomulikult ma kasutan siin eufemisme, kui ma ütlen, et äh, asjad ei lähe väga hästi ja mõtlen siin muidugi Türgile, selline assotsieerunud liikmelisus nende riikide jaoks võib-olla on päris hea mõte. me ju teame, millised millises seisus on läbirääkimised Türgiga, aga ka paljude teiste riikidega. ja ma ei ole sugugi veendunud, et see meie usaldusväärsust Balkani piirkonnas parandaks pacta sunt servanda, see on põhimõte, millest me peame kinni pidama, need riigid, kellele me oleme lubanud liikmelisust, nendele me peame selle perspektiivi ka alles jätma kui me äh, pakume välja assotsieerunud liikme staatuse, siis äh, me peame seda tegema väga ettevaatlikult ja, ja võitlema selle eest, et äh, kogu meie projekt ei satuks ohtu. ma saan aru, et Andrew niimoodi ei mõtle ja sellist ohtu ei näe, aga ma ei taha, et Euroopa Liit, tunnistades oma nõrkusi, sööks oma sõnu või hakkaks ümber mõtlema oma suhteid nende riikidega, kellele liikmelisus on lubaduseks antud või kes on praegu juba liikmed. ma arvan, et Euroopa Liit ei peaks mõnede liikmesriikide suhtes nii kiiresti alla andma, sest see võib tekitada teatud tundeid nendes liikmesriikides, mis viivad ilmselt killustatuseni. ja ma arvan, et me peame ütlema, et kui otse välja, et kui britid otsustavad, et nad tahavad lahkuda Euroopa Liidust, siis jumal nendega, aga ma arvan, et me ei peaks äh, seda ka äh, mitte kuidagi julgustama. jah, teinekord ajavad nad meid närvi ähm, ja teinekord äh, tuleb keelele, et mingu siis aga seda mõtet kui sellist assotsieerunud liikmesuse osas ma ei äh, seaks äh, täiesti võimatuks, aga me peame olema väga ettevaatlikud selles osas, kuidas me seda kasutame, et see ei hakkaks vastu töötama meie tegelikele eesmärkidele ma lugesin teile selle haiku ette mitte sellepärast, et äh, teid siin muigama panna, aga ma tõesti arvan, et kui meie siin komisjonis ei säilita optimismi, siis kes veel? kogu see mitmetasandilise juht, valitsemise projekti mõte seisneb ju selles, et me otsime sellist lahendust Euroopa Liidule, mis hoiab Euroopa Liitu töös me ei ole mitte ainult äh, poliitikud, vaid kõik eksperdid selles komisjonis. me räägime siin äh, poolt ja vastu argumente ja see ongi meie roll. aga lõpuks me peame siiski välja saatma selge sõnumi, et äh, see projekt ei ole täiesti lootusetu, aga me oleme valmis äh, ümber vaatama, läbi mõtlema need meetodid, mida me kasutame ja selleks, et see sõnum tuleks selgelt välja, tuleb olla ettevaatlik selles osas, mida me välja pakume. ja sellepärast arvan ma, et mingisuguse ECONi allkomisjoni loomine või assotsieerunud liikmelisuse sissetoomine poolikult läbimõelduna võivad hakata asjale vastu töötama ja kuigi ratsionaalselt võib-olla äh, need mõtted on äh, positiivsed, saadaks nad siiski välja väga halbu signaale ja me peaksime pidevalt olema kaitsepositsioonil. ja ma arvan, et sellist äh, signaali me ei peaks välja saatma, sest me ei ole kaitsepositsioonil ja kui üldse mõni institutsioon peaks asuma praegu kaitsepositsioonidele, siis see kindlasti mitte ei peaks olema Euroopa Parlament. väga hea, suur tänu! aitäh! see on tõesti arusaadav, kui äh, palju see teema teid huvitab. Äh, muudatusettepanekud jõuavad meieni detsembris, siis saame edasi töötada. Läheme nüüd hääletuse juurde, ma pean vabandama, et, et ma ise pean nüüd ära minema. ja meeldival kombel proua Lekrit on kohal, kes hakkab mind asendama. ilusat hääletust! Voilà. Bonjour mes chers collègues. Euh, nous allons maintenant euh, passer euh, à notre séquence de vote. Le premier vote est celui asume siis hääletama, esimene hääletus. Äh, meie esimehe Kassiini, härra Kassiini raport, mis käsitleb artikli viisteist lõike kaks muudatust äh, meie parlamendi kodukorras ja see käsitleb siis äh, meie asepresidentide järjestuse valimist ühise heakskiitmise teel. Läheme edasi hääletusega. kõigepealt muudatusettepanek kaks, mis käsitleb artikli kolmteist lõiget üks. Andrus Jaak. suuline muudatusettepanek, jah. suuline muudatusettepanek on teile loodetavasti kätte jagatud ja suulise muudatusettepanekuga püüame me muuta äh, artikli kolmteist lõiget kaks, kus räägitakse liikmete õig-, liikmesriikide õiglasest esindatusest ametikohtade puhul meie kojas, tegemist on veidra arhailise sõnastusega ja selle eesmärgiks on geograafilise tasakaalu tagamine, mis oleks ka minu meelest äh, kaasaegsem sõnastus. härra Tsarovski see suuline muudatusettepanek esitati praegu ja äh, see sõna officers äh, võib-olla sõna, õige sõna inglise keeles, äh, kuid paljud me leiame, et kohad peaksid olema nummerdatud. üldine liikmesriikide õiglane esindatus mulle, mul ei olnud mingisugust probleemi sellega ja mina olen selle vastu sellepärast peamiselt, et meil ei olnud aega seda analüüsida Well, um, yes. I mean, uh, I, uh, I, uh, uh, I'd only say that with 27 kahekümne seitsme liikmesriigiga puhul on keeruline tagada, et nad, nende kõiki, nad kõik on esindatud saadikuga meie koja juhatuses Äh, aga ma nõustun sellega, et selle muudatusettepanekuga ei saa nõustuda. Äh, äh, euh, teate siis ei hääleta seda muudatusettepanekut, hääletame siis hoopis muudatusettepanekut kaks ja teine, esimene osa, kes on poolt? vastu ja tagasi lükatud. teine muudatusettepanek, teine osa. kes on poolt? vastu erapooletud. tagasi lükatud. muudat-, järgmine muudatusettepanek, muudatusettepanek kolm, neli, viis, neli, kuus, seitse jäävad vahele, äh, viies, kes on äh, poolt. viies muudatusettepanek, kes on poolt? vastu. erapooletud tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. lõpphääletus on, kes on poolt? vastu. erapooletud. raport on vastu võetud. kakskümmend poolt, üks erapooletu. ja me läheme nüüd edasi. härra Paulo Rangeli raport, mis käsitleb määruse äh, üks null üheksa kolm ähm, murd kaks tuhat kümme ähm, muutmist, äh, millega asutatakse ka Euroopa Järelevalveasutus, Euroopa Pangandusjärelevalve ja, ja nii edasi. siin on esitatud mitmeid kompromissmuudatusettepanekuid ja ah, hääletame kõigepealt kompromissi A, kes on poolt vastu. erapooletud. kompromiss A on vastu võetud. ja hääletame siis kompromiss muudatusettepanekut B, kes on poolt. vastu erapooletud kompromiss, muudatusettepanek B on vastu võetud. Läheme edasi, muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud. muudatusettepanek kuus on vastu võetud, muudatusettepanek seitse, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksa poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud. muudatusettepanek kaheksa on vastu võetud, seitseteist, kes on poolt? vastu. erapooletud. muudatusettepanek seitseteist on vastu võetud, kaheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletud. muudatusettepanek kaheksateist on tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja hääletame nüüd muudatusettepanekut, kompromissmuudatusettepanekut C, kes on poolt. vastu, erapooletud kompromiss C on vastu võetud muud, kompromissmuudatusettepanek D, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. hääletame nüüd äh, kolmeteistkümnendat muudatusettepanekut, kes on poolt vastu. erapooletud. kolmteist on tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu. erapooletud. muudatusettepanek üks on vastu võetud, kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, neliteist on vastu võetud, kolm, kes on poolt? vastu erapooletud. muudatusettepanek kolm on vastu võetud, muudatusettepanek number neli, kes on poolt? vastu, erapooletud. muudatusettepanek number neli on vastu võetud. ja nüüd hääletame arvamuse projekti tervikuna, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame härra Tafi raportit, mis käsitleb eriülesannete andmist Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga terve rida muudatusettepanekut, kuid äh, hääletame kõigepealt muudatusettepanekut kakskümmend, kes on poolt. vastu. erapooletud. kakskümmend vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt. vastu erapooletud. kakskümmend üks on vastu võetud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa on tagasi lükatud. ja hääletame nüüd kompromissmuudatusettepanekut A, kes on poolt vastu, erapooletud. muudatusettepanek A, kompromissmuudatusettepanek A on vastu võetud, hääletame muudatusettepanekut üheksakümmend üks, kes on poolt qui est contre? vastu. erapooletud. muudatusettepanek üheksakümmend üks on vastu võetud kakskümmend kolm, palun poolt vastu. erapooletud. see muudatusettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaks, poolt vastu, erapooletud. see muudatusettepanek on vastu võetud. ja nüüd eh, üheksakümmend kolm, mille me hääletame plokis üheksakümne viienda, üheksakümne kuuenda, üheksakümne neljanda, üheksakümne seitsmenda, üheksakümne kaheksa, üheksakümne üheksandaga panen need hääletuse plokis poolt. vastu. erapooletud Need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. üheksakümmend seitse, palun poolt. vastu. erapooletud. see on tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. üheksakümmend kaheksa on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud see muudatusettepanek on vastu võetud. üks sada, palun, poolt. vastu. erapooletud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend viis poolt vastu erapooletud. see muudatusettepanek on vastu võetud. nüüd jõuame muudatusettepaneku sada üks juurde poolt. vabandust, eraldi häälet-, osade kaupa hääletus tõesti. esimene osa sada üks poolt vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa. vastu. erapooletud. teine osa samamoodi vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud. see on vastu võetud sada kaks poolt, vastu, erapooletud. sada kaks on tagasi lükatud, sada kolm poolt vastu, erapooletud, sada kolm on tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud sada neli on tagasi lükatud. sada viis, palun, poolt. vastu. erapooletud. sada viis on tagasi lükatud. sada kuus, poolt. vastu. erapooletud sada kuus on tagasi lükatud, sada seitse poolt. vastu. erapooletud. muudatusettepanek sada seitse on tagasi lükatud, sada kaheksa poolt. vastu. erapooletud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, kakskümmend seitse on vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kakskümmend kaheksa on vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, kakskümmend üheksa on vastu võetud, sada üheksa poolt. vastu, erapooletud, sada üheksa on tagasi lükatud, kolmkümmend poolt vastu, erapooletud kolmkümmend on vastu võetud. sada kümme langeb ära, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, sada üksteist on tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu erapooletud, muudatusettepanek sada kaksteist on tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, sada kolmteist on tagasi lükatud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, sada kuusteist on vastu võetud, sada seitseteist poolt vastu, erapooletud. sada seitseteist on vastu võetud, sada kaheksateist poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud. nüüd äh, kompromiss B poolt. vastu erapooletud. kompromiss B on vastu võetud. nüüd siis kohe kompromiss C. härra Tahv. siin on üks suuline muudatusettepanek teile laiali jagatud mis tooks selle ettepaneku ka lähemale majanduskomisjoni kompromiss-seisukohale. põhimõtteliselt ütleb see, et järelevalveameti esimehe määrab ametisse nõukogu Euroopa Keskpanga nõukogu kandidatuuri põhjal pärast parlamendi heakskiitu. parlament peab korraldama ka kandidaadi kuulamise. Euh, kas äh, keegi on vastu sellele, et äh, esitatakse hääletusele see suuline muudatusettepanek? no läheme nüüd siis hääletuse juurde, panen hääletusele suuline muudatusettepanek, nii nagu selle esitas härra Duff. poolt. vastu. erapooletud. see muudatusettepanek, suuline muudatusettepanek on vastu võetud. ja nüüd siis hääletusele sada kakskümmend kolm poolt. vastu. erapooletud. sada kakskümmend kolm on tagasi lükatud, sada kakskümmend neli poolt vastu vastu võetud sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud äh, sada kakskümmend viis on tagasi lükatud. nüüd siis kompromiss D poolt, vastu, erapooletud kompromiss D on vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. see muudatusettepanek sada kakskümmend seitse on tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt vastu erapooletud. see sada kakskümmend kaheksa on vastu võetud. nüüd sada kolmkümmend poolt. vastu. erapooletud. sada kolmkümmend on tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt vastu. erapooletud. kolmkümmend neli on vastu võetud. Öelge palun täpselt, kuidas see hääletus läks. kolmkümmend neli, kolmteist poolt, üheksa vastu sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt vastu. erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, üheksa vastu. muudatusettepanek kolmkümmend seitse poolt. vastu. erapooletud. kolmkümmend seitse on vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt Qui est contre? kes on vastu? vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli, siin on üks lisalause. National Parliament of a participating country, kes on poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu. tagasi lükatud. üksteist üheteistkümne vastu. nelikümmend, kes on poolt. vastu. erapooletud tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse, kes on poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud. sada nelikümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaks, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kolm poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend neli, kes on poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. järgmisena hääletame kompromissi E, kes on poolt s'abstient. erapooletud. kompromiss E on tagasi lükatud. sada nelikümmend viis. kes on poolt? vastu. erapooletud. tagasi lükatud. nelikümmend üks. poolt vastu. tagasi lükatud. sada kolmkümmend üheksa. Dix, onze, dix à onze. kümme üheteistkümne vastu. kas te soovite kontrollida? sada kolmkümmend üheksa, kes on poolt? tagasi lükatud. sada nelikümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud. tagasi lükatud nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kes on poolt vastu erapooletud. tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes on poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolm, poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt. vastu. vastu võetud. neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss F, kes on poolt. vastu, erapooletud kompromiss F on vastu võetud viiskümmend neli poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud viiskümmend viis poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud. kompromiss G poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt. vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt. vastu vastu võetud. kontrollige palun, minu meelest oli see üksteist üheteistkümne vastu. On va le remettre au vote. Si tout le monde veut bien prendre part au scrutin. Donc je... paneme uuesti hääletusele, tõstke palun äh, käed ilusti püsti poolt,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 Läheme siis nüüd üheksanda juurde, palun. number üheksa. kõik ülejäänud muudatusettepanekud olid plokis meil hääletusel enne ja seega üheksas nüüd poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend seitse poolt äh, vabandab, äh, proua esinejani ütleb kuuskümmend kaheksa, hääletusel kuuskümmend kaheksa. vastu. erapooletud. vastu võetud. muudatusettepanek number kümme, poolt. vastu. erapooletu. vastu võetud seitsekümmend poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud seitsekümmend üks. seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üksteist, palun, poolt. vastu. erapooletud. see on tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend kaks poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. muudat-, kompromissettepanek Hush poolt. vastu. erapooletud. kompromiss Hush on vastu võetud muudatusettepanek kolmteist, poolt. vastu. erapooletu. vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, poolt. vastu erapooletud, vastu võetud. härra Gualtieri, te palusite sõna. suur tänu. ma ploo-, sooviksin kompromiss I osas kahes osas hääletust, ma toetaksin esimest poolt ja oleksin vastu teisele. see puudutab seda, et liikmesriikide parlamendid võiksid ka ära kuulata need inimesed. minu arvates me oleme sellise asja üle juba siin hääletanud. Bon. 34A and, then and 34B. 34B. Yeah. Okay. Mm -hmm Ah, no hea küll, teeme siis niimoodi eraldi osade kaupa, kui keegi sellele vastu ei ole, tähendab see siis seda, et äh, kompromiss I puhul tuleb kõigepealt hääletusele esimene osa ehk kolmkümmend neli A osa poolt, vastu, erapooletud, esimene osa on vastu võetud. nüüd teine osa kompromissist I poolt. vastu. erapooletud. teine osa on vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sei-, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud soltamos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 siis see sõna elected, mis on kirjas kuuendal real, selle peaks asendama sõnaga approved ehk heaks kiitma, mitte valima, aga heaks kiitma. see on põhimõtteliselt sama, aga kõlab teistmoodi. jah, arvestades siis seda märkust, panen siis hääletusele kompromiss J poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud kuidas see hääletus täpselt oli? kümme poolt, kaksteist vastu. nojah. kahju küll, pole midagi, lähme edasi. seitseteist nüüd hääletusele poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist poolt vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek lisandusena veel kaheksakümne teise muudatusettepaneku üks osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, muudatusettepanek kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend seitse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 see muudatusettepanek on vastu võetud. nüüd, kolleegid, paneme lõpphääletusele kogu selle arvamuse poolt vastu, erapooletud see on vastu võetud. kaheksateist poolthäält, kaks vastuhäält ja üks erapooletu. tunnustusavaldus kõikidele kolleegidele. härra Prokk, te soovisite sõna? Ich habe einen Punkt, der indirekt hiermit zusammenhängt. mul on üks asi öelda, mis on kaudselt sellega seotud. kui vaadata nüüd neid kompromissmuudatusettepanekuid Silvi Kulaari raporti puhul ECONi komisjonis on mitmeid ettepanekuid tehtud Euroopa Parlamendi rolli kohta nendes küsimustes ja ka liikmesriikide parlamentide rolli kohta. ning see käib, on täiesti vastuolus parlamendi seniste otsustega. tegemist on institutsionaalse küsimusega ning võib-olla võiks mõelda miks, kas mitte meie komisjon, mitte EKON ei oleks see koht, kus institutsionaalseid küsimusi arutatakse? võttes arvesse, et EKON tõesti tegutseb minu arvates meie pädevusalas. minu arvates härra Brokil, nagu ikka, on täiesti õigus. ning mina raportöörina kavatsen rääkida ka vastutavate inimestega ECONi komisjonis, selgitamaks välja meie kui parlamendi seisukohad nendes küsimustes. Oui, monsieur Gualtieri. härra Gualtieri. lisaksin, et kõik, mis on seotud võimalike aluslepingu muudatustega, kuulub meie komisjoni ainupädevusse. samuti kõik, mis on seotud Euroopa Liidu institutsionaalse raamistiku ja selle institutsioonide rolliga selles suhtes on härra Brokil õigus, kui ta rõhutas meie komisjoni äh, esmapädevust nendes küsimustes. kas on veel sõnasoovijaid selles küsimuses, kui ei, äh, siis äh, võtame arvesse need märkused, mis ju omavahel tegelikult läksid kokku selles küsimuses ja me peaksime saatma kirja, vähemalt see on kava, millele on alla kirjutanud ähm, meie komisjoni esimees, saadame selle siis äh, majanduskomisjonile, ütleme sedasama, mida te just ütlesi, ütlesite praegu äh, põhiseaduskomisjoni pädevuse kohta ja saadame selle ühtlasi ka Euroopa Parlamendi presidendile. ja vaatame siis, mis sellest ametlikust nii-öelda kirjast äh, meie esimehe poolt saab kui teile see sobib, siis ma arvan, et see on võib-olla kõige parem viis, kuidas see küsimus lahendada. ja see peegeldab siis otseselt ka meie komisjonis välja arvatud seisukoht. ja nüüd hääletuse osa on läbi ja läheme viimase päevakorrapunkti juurde, lõpusirge on ees. härra Kasiini val-, vastutab selle päevakorrapunkti eest tegelikult ja see on päevakorrapunkt number kuusteist, parlamendi kodukorra artiklid sada kaheksakümmend kuus ja sada kaheksakümmend seitse tõlgendamine puudutab see komisjonide koosseisu ja asendusliikmeid. kuivõrd aga härra Kasinit kohal ei ole, kes selle eest vastutab, kui keegi saadikutest igal juhul ei taha äh, iga hinna eest täna midagi öelda, siis ma teeksin ettepaneku, et me seda punkti ei aruta, kuivõrd härra Kasiinit kohal ei ole. ja lükkame selle punkti edasi. muidugi, kui mõni fraktsioon tahaks midagi öelda. aga härra Kasiini seisukohta me praegu ei saa kuulata, kuna teda ei ole kohal. ma teeksin ettepaneku, et me võtaksime selle kirja ilma aruteluda vastu. mul on, mina olen valmis küll selle kirja heaks kiitma, härra Gualtieri. suur tänu. meie fraktsioon toetab reegli sada kaheksakümmend seitse punkt ühe äh, tõlgendust juba nendel põhjustel, mida me arutelus juba välja tõime. meie arvates see tõlgendus on järjepidevam, sidusam, proportsionaalse esindatuse põhimõttega, mis puudutab siis fraktsioonide esindatust komisjonides seda esindatust tuleb kaitsta ja seetõttu oleme me nõus selle ette pandud tõlgendusega. Yes, so without uh, taking more time ei soovi siin aega kulutada, ka meie oleme selle tõlgendusega nõus, meie arvates võiks selle ära saata lihtsalt. Voilà. nojah. tõesti, et oma tööd teha võimalikult tõhusalt ja tõesti ära kasutades siin saavutatud kvoorumit, kuivõrd see kvoorum täna koos on, kui te olete kõik nõus selle tõlgendusega, mille on välja pakkunud komisjoni esimees Kassiini, Äh, kui tõesti keegi fraktsioonidest selle vastu ei ole, siis äh, me niimoodi teemegi, nii nagu seal on ette pandud. nii et kõik konsensused, äh, konsensus on saavutatud fraktsioonide vahel äh,. väga hea äh,. suur tänu äh,, kallid kolleegid, annan selle info edasi. sellega on istung peatatud.